So und. Good afternoon. tere pärastlõunat, daamid ja härrad. ma tahaksin teile öelda, et äh, härra Puusek kahjuks ei saa täna seda koosolekut juhatada ja seetõttu palus ta teha seda minul tema nimel. samuti tahaksin ma öelda raportöör härra Grobatšik ei ole üldse kohal. kuna ta on ECR-i fraktsioonist ja mina ka, siis võtan ma ka tema rolli üle. ja arvestades seda, et inimesi on nii vähe, inimesi siia kogunenud, on mul niisugune tunne, et ma pean esindama ka kõiki teisi eh, härrasid. kõigepealt päevakorrast. päevakord on teie mappide vahel olemas ülevaade IT-komisjoni lähetusest Washingtoni lükati edasi seitsmendasse maisse, kui keegi midagi vastu ei väida sellele, siis tahaksin ma kohe öelda tere tulemast meie kõnelejatele ning äh, tänan, et tulite siia meie komisjoni juurde ja tänan, et äh, olete äh, sõna võtmas täna siin meie komisjon on alati olnud väga kaasatud kõikide turu ja konkurentsi puudutavatesse küsimustesse energia vallas. seitse aastat tagasi äh, võeti vastu energiapakett, mille eesmärk oli rohkem konkurentsi ning äh, lahtisidumine äh, energia tootmisest ja jaotusvõrkudest. nüüd on aeg edasi läinud ja me peame kõik vist Äh, tunnu-, tunnistama seda, et äh, täiuslikke konkurentsitingimusi pole veel äh, loodud, aga sammu edasi oleme teinud sellegipoolest. Euroopa Komisjon on Energialiidu suunas edasi läinud, esitanud oma plaani ning ITRE on esitanud oma algatusliku raporti ning härra Robotšek on siis ECR-i fraktsiooni nimel selle raportööriks. alustaksin ka sellest, et tooksin esile need märkused, mida raportöör oleks teie ees teinud, teen seda lihtsalt ja kiiresti. härra Krovitšek oleks meile täna öelnud, kui ta oleks õigeaegselt siia jõudnud, et energialiit on väga oluline teema Euroopa Liidu jaoks ning et Euroopa Liit peaks tugevdama oma energiasiseturgu samuti oleks ta rõhutanud seda, et energiakooslus üle peaks otsustatama äh, liikmesriigi tasandil. mina isiklikult tahaksin siia lisada omaenda vaatenurga, siin on ehk mõne, kahe avalduse vahel väike vastukõla, aga me peame sellega silmitsi seisma. energiakulu on loomulikult meie töö, tööstuse konkurentsivõime aluseks ning me alati kurdame mitmete riikide eh, tööstuse eh, kahanemist, selleks, et seda trendi aga tagasi pöörata, peab olema meil konkurentsivõimeline energia. ja selline energia, mis suudab rinda pista ka eh, turu tingimustes üleilmselt mis puudutab seda konkreetset kuulamist, siis ma tahaksin teada anda meie liikmetele, et me oleme kolm tundi selleks eh, arvestanud ning see kuulamine jagame kahte sessiooni. Eh, see kõik lõpeb eh, küsimuste ja vastuste vooruga peale igat sessiooni ja kestab siis kogu kakskümmend minutit seal, selle järel palun ma Äh, seda, et liikmed äh, võtaksid sõna maksimaalselt kahe minuti jooksul ja ma hindan juba ette, et te peate kõneajast kinni, nii et kõnelejatele jääks ka aega vastata küsimustele, äh, nende küsimuste lõpus. esimene paneel puudutab integratsiooni, energia- ja gaasiturgude integratsiooni, kuidas tõkkeid eemaldada ning kuidas energialiit peaks kaitsma energiatarnekindlust. nüüd tahaksin ma anda sõna meie esimesele kõnelejale. kas ta on kohal, küsib äh, juhataja, istub teie kõrval, öeldakse juhatajale. ja kui ma juba oma sissejuhatust alustasin, siis te vist ei olnud veel siin, küsib ta. nii et annaksin siis kõigepealt äh, Andres Kubiliaseni sõna Äh, tema näol on tegemist endise Leedu peaministriga ning äh, Leedu parlamendi energiakomisjoni juhataja ja nüüd on teil aega sõna võtta kümme minutit, aitäh. Äh, härra esimees, suur tänu, parlamendi liikmed. on väga suur au ja hea meel mul rääkida teie ees sellise kuulajaskonna ees ning ma tahan väga lühidalt rääkida meie konkreetsest kogemusest, eh, kuidas energiasektoris siire toimub. ja ma tahaksin rõhutada, kui oluline oli meie juhtumi puhul just Euroopa Liidu ühtne energiapoliitika, vähemalt selle poliitika alguses. ning eh, kuidas see aitas meil edasi liikuda nii meie eh, energiasüsteemi liberaliseerimises kui ka äh, selles, et me suutsime integreerida oma energiasüsteemid Euroopa süsteemiga. Äh, alustaksin lühidalt sellest, et räägiksin omaenda kogemusest, olin kaks korda Leedu peaminister, äh, viimane kord kahe tuhande kaheksandast aastast kuni kahe tuhande kaheteistkümnendani. kahe tuhande kaheksandal aastal Äh, muidugi minu õnn oli see, et ma võitsin valimised äh, kuu aega enne, kui Lehman Brothers kokku kukkus, aga äh, meie energiasektoris olid samuti väga suured väljakutsed, sellepärast et meie poliitiline sõltumatus oli kestnud kakskümmend aastat küll, aga me olime väga tugevasti sõltuvad oma naabrist Venemaast energiatarnete osas ning kokkuleppel Euroopa Liiduga oli meil ka kohustus sulgeda oma vana tuumaenergiajaam kahe tuhande üheksanda aasta lõpus. nii et äh, meie ees tõepoolest olid väga suured väljakutsed kogu energiasektori ees ja ma tahaksin tuletada meelde, et me olime sada protsenti sõltuvad ka Vene gaasitarnetest. niisiis, äh, meie kogemus äh, on väga selge ilmselt ainult läbi Euroopa poliitika instrumentidele või instrumentide abil saime me jagu Gazpromi väga tugevast vastuseisust eh, meie püüdluste osas energiasõltumatuse poole. kui me kahe tuhande üheksandal aastal hakkasime rakendama energiapaketti oma gaasisektoris ning alustasime suuri reforme kogu gaasisektorit hõlmavalt siis meie eesmärk oli väga lihtne. meie eesmärk oli muutuda täielikult äh, selles energiavarustuse osas. me pidime looma sellised tingimused, kus meil oleks võimalik kasutada alternatiivseid gaasiallikaid. loomulikult Gazprom avaldas meile väga tugevat vastupanu nii poliitiliselt kui ka majanduslikult, sest Balti riikide osas olime meie esimesed, kes liikusid edasi niivõrd suurte ja kõikehõlmavate reformidega. muidugi Gazprom püüdis meie edusamme takistada selleks, et mitte anda võimalust ja head näidet teistele Balti riikidele, kuidas edasi minna. nii et Gazpromi otsused äh, olid äh, väga poliitiliselt ajendatud, Leetu Äh, gaasi äh, hinda kõrgendati oluliselt, seda öeldi avalikult välja, et see on karistuseks meie gaasisektori reformimise ees. mitte ainult ei olnud me sada protsenti sõltuvad Gazpromi tarnetest, aga tänu enne tehtud äh, otsustele oli Gazpromil ka enamusosalus meie gaasiettevõttes. ja see oligi põhjus, mikspärast meile jõudis väga selgelt kohale, et kui me Äh, rakendame energiapaketti, siis peame me olema ka valmis äh, looma äh, sellist taristut, mis võimaldaks alternatiivseid gaasitarneid. kahe tuhande kümnendal aastal otsustasime me luua veeldatud gaasiterminali sadamasse sellepärast et me saime aru, et kolmanda energiapaketi rakendamine ainukesena ei loo meile võimalust äh, gaasitarnete sõltumatuseks. vähemalt mitte nii kiiresti, kui me seda soovisime. kui Gazprom äh, oma vastuseisu avaldas äh, ja meie riik ei ole väga suur, kolme miljoni elanikuga on Leedu, siis me tundsime siiski, et me ei saa reformidele käega lüüa. ja komisjoni poolt oli ka väga tugev äh, abi olemas, äh, endise voliniku Oettingeri ja tema meeskond aitas äh, väga oluliselt ja seetõttu läksime edasi nende reformidega, mis meil oli juba plaanitud ette võtta ning me kasutasime ka äh, kõiki võimalikke Euroopa Liidu poliitikate instrumente. nii et kaks tuhat üksteist, kui me nägime, et Gazprom püüab takistada meil nii poliitilisi kui majanduslikke võimalusi kasutada selleks, et meie reforme tõkestada, äh, kaebasime me äh, pea, kaubanduse konkurentsi peadirektoraati, ning äh, konkurentsi peadirektoraat alustas uurimist Gazpromi tegevuse vastu kogu Ida-Euroopas kaks tuhat kaksteist. Äh, samuti kaebasime me äh, selle üle, et Gazprom ei saaks peaaegu miljard eurot äh, toetust äh, selle eest, et äh, tema hinnad ei olnud konkurentsivõimelised. ning nüüd jõudes selle konkreetse peatüki lõppu, siis tulemuseks oli meie puhul see, et me rakendasime vastu võetud paketi, kolmanda paketi, see hakkas toimima kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpus, ehitasime LNG terminali selle nelja aasta jooksul ning meil on võimalus praegu seda terminali kasutada oma gaasitarnete jaoks. Gazprom kõikide nende poliitikate tõttu kahe tuhande neljateistkümnendal aastal keskel otsustas kakskümmend protsenti madaldada oma gaasi hinda ning nad müüsid maha oma osaluse meie gaasifirmas, Leedu valitsus ostis selle ülesse ning Gazprom otsustas Leedust täielikult lahkuda. nii et kokkuvõttes väga lihtsalt, kasutades Euroopa Liidu energiapoliitika instrumente, saavutasime me gaasisektoris tõelise energiasõltumatuse ning meil on tõesti eh, gaasitarnetele nüüd alternatiivid ja läbi oma LNG terminali ehitasime selle ise, kasutades omaenda ressursse, aga see terminal võib olla täiesti regionaalse tähtsusega. Eh, nüüd eh, on Eesti näiteks Eesti saab kasutada meie gaasiterminali oma tarnete jaoks. tulevikus äh, ma arvan, et seda terminali saab kasutada hoopis äh, laiemal skaalal. selle läbilaskvus on suurem kui lihtsalt kolme äh, Balti riigi jaoks vaja, ka naaberriik Poola saaks sealt abi ning Euroopa Liidu abiga on meil ehk võimalik ka gaasitoru ehitada Poola ja Leedu vahele. ning siis on võimalus ka gaasitarneid äh, edastada Ukrainale, kui kasutame olemasolevat infrastruktuuri. nii et äh, siin äh, teeksin lühidalt kokkuvõtte, ütleb kõneleja, et Euroopa Liidu Energialiit on väga vajalik asi ning see on väga tõhus ja tulemuslik, eriti meie regioonis. kus me näeme, et sellise poliitika rakendamise järel oli meil võimalik esiteks siduda Balti riigid kui isoleeritud energiasaared, mis on väga oluline meie jaoks hetkel. ning samuti energialiidu loomine peaks olema väga oluline prioriteet meile ja kogu Euroopa Liidule tervikuna, aitäh! suur tänu, härra Kubilius! nüüd annaksin sõna teisele kõnelejale, proua Claudia Kempertile, kes on energiamajanduse ja säästlikkuse õppejõud Höti äh, administratiivkoolis äh, Berliinis. nüüd on teil sõna. aitäh, austatud juhataja, austatud kuulajad, suur tänu mind siia kutsumast, mul on suur heameel, et kutsusite. ning äh, räägin teile lühidalt väljakutsetest, muuhulgas ka Euroopa Liidu sisesest energi-, energiaturust ning suuna, suunast, mis on võetud Energialiidule. mul on mõned slaidid ka teile näidata nende väljakutsete kohta. põhiline küsimus on siis, kas energ-, Energialiit annaks nii-öelda hoogu juurde üleminekule kasutatava energia osas, millised on meie eesmärgid praegu Euroopa tasandil? ning esimest korda on meil kaheksakümmend protsenti eesmärk võetud heitmete vähendamise osas Euroopa Liidu tasandil. ning selle eesmärgi saavutamiseks tuleb meil päris palju ära teha elektri- ja teistes sektorites. pikaajaline eesmärk on praegu seatud aastaks kaks tuhat viiskümmend, vaatame nüüd kaks tuhat kakskümmend eesmärke ja näeme, et eri riikides on arengud erinevad. näiteks heitmeid on märkimisväärselt vähendatud Ida-Euroopas kas te slaide näete, ei näe slaide? vabandust. ning näeme teatud kasvu ka mõnedes Euroopa riikides. noh, see on nüüd väljakutse aastaks kaks tuhat kakskümmend, aga et jõuda nüüd kaks tuhat viiskümmend eesmärkideni, on oluline rakendada täiendavaid meetmeid ja luua vahendid selleks, et oleks võimalik need eesmärgid saavutada. meil on äh, kvootidega kauplemise süsteem, CO2 kvootidega, selle hind on üsna väike, kui me ainult seda vahendit kasutame, on üsna raske saavutada heitmete vähendamise eesmärgid pikaajaliselt aastaks kaks tuhat viiskümmend, hind on praegu umbes seitse eurot, aga et see oluliselt mõjutaks eri sektorite käitumist, peaks see hind olema märksa kõrgem. kas see on nüüd poliitiliselt tehtav, see küsimus kohe tekib aga lisaks sellele heitmete vähendamise eesmärgil on meil ka taastuvenergia kasutamise eesmärk, see on praktiliselt saavutatud, aga Energialiit võiks olla ka väljakutse või võimalus pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks taastuvenergia valdkonnas ning peame vaatama üksikuid eesmärke ning nende saavutamist ja näeme, et riigid on enam-vähem õigel kursil aga nii-öelda sõrme tuleb pulsil hoida. kui me vaatame neid vahendeid, siis tuleb nende kõrvale vaadata, kaaluda ka reeglite ühtlustamist. me näeme nüüd äh, energia sisseostu, äh, taastuvenergia sisseostu hindade erinevusi ning lepingutingimuste erinevusi. näeme Euroopa tasandil et oleks vaja rohkem pakkumisi ning pakkumist süsteem või hangete süsteem, seda katsetatakse praegu mõnedes riikides. ning küsimus ongi, kas paljud riigid sellega ühinevad või kui paljud, näiteks Saksamaal arutelud käivad, kas peaks olema niisugune hangete süsteem üksikisikute tasandil. kui me vaatame fossiilkütuseid, siis näeme, et ka siin on päris palju toetusi eri taastuvkütuste osas, aga ka säästu märkimisväärselt, näiteks seoses söega, kui me näeme, näiteks on kümme miljardit eurot üle Euroopa soodustusi, eri riikides erinevalt loomulikult. aga taastuvenergia osas on ka mitmed edendusmeetmed ning meil tuleb arutada, kas neid meetmeid tuleks ühtlustada ja mis see kõik maksab. kui me räägime investeeringutest ja strateegiast, mis on vajalik, siis see sõltub oluliselt stsenaariumist, millest me lähtume. kui me vaatame rohelist üleminekut, niisugust kiiret või aeglast, siis loomulikult tuleb investeerida uude tehnoloogiasse, tuleb endiselt investeerida energiatõhususse, see on äärmiselt oluline, ning võtta kasutusele eritehnoloogilised lahendused heitmete vähendamiseks asi, mida praegu arutatakse seoses taristuga, on küsimus kogu selle taristu tõhusamaks muutmisest, mitte ainult elektri, vaid ka gaasi valdkonnast. gaasist juba räägiti, see on väga oluline, sellepärast et sõltuvus Venemaast on siin väga tugev. ning nagu me just kuulsime, on see sõltuvus eriti tugev mõnes Ida-Euroopa riigis ja Balti riikides. nüüd ongi küsimus selles, kuidas seda sõltuvust vähendada ja mida sellega peale hakata. meil on läbi viidud DIV instituudi poolt Saksamaalt uuring, mis näitab, et sõltuvust on võimalik vähendada ning energiajulgeolekut suurendada ning energiajulgeoleku suurendamiseks tulebki vähendada sõltuvust Venemaast ja seda on võimalik vähendada mitmekesistamise teel need gaas ei osta rahvusvahelistelt turgudelt, sellepärast et rahvusvahelisel turul on piisavalt gaasi, siin on veeldatud gaas väga oluline ning meie simulatsioonimudelid näitavad, et eh, oluline roll järgmisel kümnendil saabki olema veeldatud gaasil just, nii et siin saaks rohkem ära teha. samuti oleme näinud, et paljudes Euroopa riikides ehitatakse veeldatud gaasi terminale, aga neid peaks eh, ehitatama rohkem, eriti Saksamaal. selleks, et et vähendada Venemaalt ostetava gaasi osakaalu ja mitmekesistada varustajaid. uurisime Gazpromi omandivorme Euroopa põhivõrkude osas gaasi edastamiseks ja nägime, et see on märkimisväärne. Gazprom omab palju erinevaid, paljusid erinevaid võrke, Nord Stream ja teised, aga lisaks ka salvestusmahte ning Euroopa põhivõrke sisuliselt või osaliselt Saksamaal, Ühendkuningriigis, Serbias, Poolas ja teistes riikides. selleks, et me oleksime vähem haavatavad, on siin taaskord oluline mitmekesistada importi ja vaadata hoolikalt Gazpromi osaluse määra, eriti niisugusel keerulisel geopoliitilisel ajal, nagu praegu. investeeringud taristusse on vajalikud selleks, et parandada meie energialiitu ning need investeeringute numbrid on erinevad vastavalt sellele, kes uuringu läbi on viinud, me oleme oma simulatsioonid, oma arvutused teinud ning näeme, et oluline on elektri ülekandevõrkudesse investeerida ning jaotusvõrkudesse ning see on väga oluline energiajulgeoleku tagamiseks ning olemasolevate süsteemide parandamiseks nüüd taaskord sõltub asi, tulemused sõltuvad uuringust, aga põhimõtteliselt on meil vaja investeerida aastaks kaks tuhat kolmkümmend kolmkümmend miljardit ja see on äärmiselt oluline. selleks, et vältida pudelikaelade teket eh, elektrisüsteemis ning saada kulutõhusad lahendused tulevikuks. <clears throat> lisaks gaasile analüüsisime ka teisi võrke, leidsime siit eripudelikaelu Kagu-Euroopas, näiteks Ida-Euroopas, selleks, et parandada olemasolevat gaasiülekande torusüsteemi, tuleks optimeerida olemasolev taristu, võimaldada kahesuunalist gaasi liikumist ka läänest itta ning vältida pudelikaelu iseäranis Prantsusmaa ja Hispaania vahel näiteks. Norra on oluline partner Euroopale siin süsteemi parandamiseks. kokkuvõtteks energialiit toob endaga palju väljakutseid, aga ka palju uusi võimalusi. võimalused ei seisne mitte ainult selles, et meil väheneb sõltuvus impordist teistest regioonidest, näiteks Venemaalt, gaasiturul, vaid lisaks avaneb meile võimalus saavutada pikaajalisi eesmärke kasutatava energia liikide osas, üleminek uutele liikidele. vaja on selgeid mõõdikuid ja eesmärke. ning analüüsida on vaja ka seda, kuidas toi-, toimib, kuidas saavutatakse energia tõhususe, taastuvenergia kasutuse ja teisi eesmärke. ning Energialiit saaks anda siin oma panuse nii taastuvenergia poolel, kus meil on vaja toetusskeeme riski vähendamiseks, meil on vaja energiatõhususe eesmärke, see on kindlasti vaja palju ära teha, sellepärast et see on asi, mis äh, suurendab energiajulgeolekut. mida suurem energia, mida turvalisem energia, mida suurem energiajulgeolek, seda, seda suurem energiajulgeolek. kui me võtame nüüd heitmete vähendamise küsimuse ja võtame seda tõsiselt, siis on meil vaja meetmeid, mitte ainult meetmeid Euroopa tasandil, vaid ka meetmeid liikmesriikide regulatsioonide ühtlustamiseks. minu järeldus on, et me peaksime üle vaatama Energialiidu regulatsioonid, vaatama, mis väljakutsed meie ees seisavad ning mõtlema, kuidas Energialiidust ammutada maksimaalselt selleks, et eri riikide süsteeme arendada ning tehnoloogias innovatsiooni saavutada kuidas vähendada sõltuvust impordist, kuidas vähendada taastuvenergia maksumust ning vähendada ka sõltuvust ja fossiilkütuste kasutamist, aitäh, ning sõltuvust Venemaast. me siis tänan, proua Kembret. nüüd küsimuste juurde. kuna ma muuhulgas mängin ka ECR fraktsiooni koordinaatori rolli täna siis esitaksin kohe esimese küsimuse, mis on teoreetilises plaanis esitatud küsimus mõlemale sõnavõtjale. et ühelt poolt loomulikult äh, tahaksime me näha, et liikmesriigi pädevuses on otsustada, mis energiat ja kui palju kasutatakse, seda ühelt poolt. teiselt poolt aga sooviksime näha, et meil oleks tõesti ühtne turg Euroopas selles vallas ning minu küsimus ongi, kas te näete nende eesmärkide vahel vastuolu? järgmise küsimuse esitab härra Kelly. aitäh nende sõnavõttude ettekannete eest, mis kajastavad üldiselt seda, mida EPP arvab Energialiidu loomisest. iseäranis peame silmas veeldatud gaasiterminalide vajalikkust, vajalikkuse osas öeldud üle Euroopas, üle Euroopa, vähendamaks sõltuvust Venemaast. aga ka praktilises plaanis on see oluline ning tahaksingi küsida teilt, kui palju te arvate, et meil peaks olema LNG terminale, veeldatud gaasiterminale, kas üks riigi kohta? ning kuidas nüüd see veeldatud gaas võrku saada et, et neid terminale maksimaalse tõhususega kasutada, sellepärast et mõnikord need terminalid ehitatakse, aga muud taristut ei ole olemas veel. ning mis puudutab taastuvenergia valdkonda tervikuna, siis loomulikult on see oluline, väga oluline. aga kas on meil piisav sünergia praegu LNG terminalide vahel ühelt poolt ja teiselt poolt näiteks merest ammutatava energia, näiteks avamere tuulepargid, laineenergia, tõusude mõõnade energia, kas me saaksime paremini koordineerida neid asju? selle asemel, et iga sektor areneks siin nii-öelda omas nurgas. ehk siis niisugune koordineerimisküsimus. kas meil on siin võimalik saavutada mingi mastaabiefekt läbi koostöö eri sektorite vahel? läbi selle, et analüüsitakse, kuidas taristut saab äh, ühildada ja, ja arendada üheskoos, mitte siis igaüks eraldi. järgmise küsimuse küsib S-, sotsiaaldemokraatide nimel proua Toja. proua professor, kes teise ettekande pidas teie poole, ma pöördun oma küsimusega jah, võib, võib küll. jah, kas mind on kuulda? kui me saaksime te, kui me oleksime saanud teie ettekande teksti enne koosolekut, oleks meil olnud lihtsam seda ettekannet jälgida, ma arvan. mul on kaks küsimust Te rääkisite kümnest miljonist, miljardist üle Euroopa Liidu toetustena, te rääkisite kogusummast. fossiilkütuste kasutamisega seotud toetused, eritoetused. ma tahaksin natuke täpsemalt teada nende toetuste kohta, mida liikmesriikides makstakse. sest mind huvitab, kuidas teie seda oma uuringus kaalusite ning äh, mind huvitab ka, kui palju siis seda toetust riigiti makstakse. Äh, mis, mida need meetmed hõlmavad ja kui nüüd nii-öelda konkurentsi seisukohast vaadata, kas nad on positiivsed või negatiivsed, kas nad moonutavad konkurentsi liikmesriikide vahel või mitte, kuidas need toetused toimivad ning mis te nendest arvate ja kuidas nad mõjuvad? ja teiseks teie prognoos investeeringute osas. kui ma õigesti aru sain, siis te ütlesite, et et see Berliini instituudi uuring osutas, et meil on vaja kolmkümmend miljardit eurot investeerida aastani kaks tuhat kolmkümmend vist. kas ma räägin sellest tabelist, kui te rääkisite vajadusest investeeringute järgi ülekande jaotusvõrkudesse. Te rääkisite, et on eri tulemusi, eri uuringuid ning rääkisite, et DI2-is instituut Berliinis sai tulemuseks kolmkümmend miljardit, aga teised, teistes uuringutes on välja toodud teisi arve, võib-olla saaksite selgitada? Uh, aitäh ning järgmise küsimuse esitab härra Tsilikiotis Kuuest aitäh, juhataja. tahaksin samuti tänada ettekandjaid väga huvitavate ettekannete eest. vajadus tugevdada siseriikliku gaasi ja energiaturgu on äärmiselt oluline selleks, et vähendada energiaisolatsiooni, milles paljud riigid praegu on härra Kubilius märkis õigusega, et Leedu on suutnud oma probleemid lahendada, aga me teame, et meil on Kagu-Euroopas riike, Euroopa Liidu riike ning Vahemere riike, kes on isolatsioonis ning kellel on väga raske juurde pääseda põhivõrkudele, näiteks gaasipõhivõrkudele ja teistele. nii et me peame tugevdama turge, et energiajulgeolek saavutada, sest paljudel liikmesriikidel on selles valdkonnas tõsiseid probleeme. selleks, et see eesmärk saavutada, on meil vaja kohast taristut. selleks, et saavutada hästi ühendatud elektri- ja gaasiturud, tagada, tagada, et äh, meie kodanikud saavad juurde odavale energiale peaks meil olema toetus eh, niisugune raamistik teadusuuringute finantseerimiseks madala süsinikuheitmega energiaallikate kasutuselevõtuks. Need erikoridorid ja torujuhtmed loomulikult aitavad. aga tahaksingi küsida meie ettekandjatelt, kuidas nad arvavad, et me saaksime need eesmärgid saavutada? või kuidas need kuidas aitab neid eesmärke saavutada see, et Vahemeres on leitud olulised varud ja ma räägin Vahemerest praegu sellepärast, et et just selles piirkonnas on praegu riike, mis on isolatsioonis nii gaasi kui ka elektripõhivõrgule juurdepääsu seisukohast. nii et äh, ma tahaksingi küsida, mida te arvate Kagu-Euroopas äh, gaasi veel, veeldamistehaste või jaamade loomisest. ma räägin just Kagu-Euroopast, sellepärast et siin on põhimõtteliselt juurdepääsu nendele niisugustele energiaallikatele Põhja-Aafrikast ja Lähis-Idast, nii et mida te sellest arvate? tegemist on väga olulise küsimusega, kui me soovime Euroopas energiaisolatsiooni lõpetada, energiajulgeolekut suurendada. Äh, tuletan kõigile meelde kaheminutilist kõneaega. härra Tamburano, EFTD. Sarò molto breve Apprendo con piacere che... teen lühidalt, härra juhataja. mul on suur heameel kuulda, et, et räägitakse fossiilkütuste kasutamise toetustest. tahaksin sellest teada üksikasjalikumalt. iseäranis seetõttu, et energia liidu aluseks on ikkagi konkurents ja turunormid, oleks väga huvitav teada, kes saab neid toetusi, kes on kasusaajad ning kas see on või ei ole kooskõlas liikmesriikide solidaarsuse printsiibiga. kas ei oleks ausam, kui neid toetusi kasutataks selleks, et parandada või lahendada energiavaesuse küsimusi või olukordi riikides, kus, kus kriis on, on olnud raskem? aitäh, järgmise küsimuse esitab härra Patsiitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Tai pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjim ir ypatingai. Suur tänu. suur tänu meie kahele esinejale, iseäranis Leedu esindaja, kes on äh, näinud äh, seda energia äh, turu arengut ja pidanud langetama raskeid otsuseid ja härra Kubilius on pidanud energiakriisiga seisma otse silmitsi nüüd me tahame vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid, tahame kasutada rohkem taastuvaid energiaallikaid, tahame Euroopa konkurentsivõimet tõsta ka energeetika valdkonnas. aga äh, Euroopas on puudus solidaarsusest, kas meie sõnavõtjad täna ei leia, et kas me ei peaks uuesti alustama arutelusid äh, hoopis uuel teemal, peaksime äh, võib-olla tõsisemalt rääkima Energialiidu loomisest, kui seda siiamaani on tehtunud, tehtud, tuleb näidata teistele riikidele, et pikemas perspektiivis on see tõesti kasulik otsus. ma selgitan täpsemalt. Leedu ei olnud koht, kus oleks olnud ähm, torujuhtmega ühendus äh, Poolaga oleme üritanud projekti äh, luua, et energiat vahendada. Äh, elektriga on üks asi, aga mis puudutab gaasi, siis Poola äh, saab gaasi, võib saada gaasi Saksamaalt. ja nüüd, kui me oleme hakanud rääkima sellest projektist, siis poolakad ütlevad, et meie tahame, et asjad oleksid teistmoodi me tahaksime, et äh, energiahindasid, äh, hinda, hind tuleks mujalt kui mitte Balti riikidest äh, ja puudu jääb solidaarsust, võib-olla meil oleks vaja tõelist energialiitu, et igaüks teeks ära oma kodutööd, igaüks annaks endast parima ja ma arvan, et sellisel juhul oleks Energialiidust kasu kõikidele liikmesriikidele, äh, sõltumata riigi asukohast. aitäh! Thank you. The next question is being posed by härra Bentsen, palun. Thank you, Chair. suur tänu, härra äh, esimees. minu küsimus on suunatud härra Claudia Kemp, proua Claudia Kempfertile. ma tunnen tõsist muret, sellepärast et meie võrkusid omavad välisettevõtted, iseäranis Gazprom, Vene ettevõte omab palju ülekandevõrke Euroopas. kuidas me tagame seda, et sellised ettevõtted oma domineerivat turupositsiooni kurjasti ära ei kasuta? aitäh! Uh, no questions, I'm... kuna rohkem küsimusi ei ole, siis äh, saate kõigepealt sõna teie, härra Kubilius, ja seejärel teie, proua Claudia Kempfert, teil on mõlemal viis minutit küsimustele vastamiseks. suur tänu! siin esitati terve rida küsimusi osaliselt kattuvaid küsimusi parlamendiliikmete poolt. kõigepealt, kuidas ühendada liikmesriikide ja Euroopa Liidu väed Euroopa Energialiitu arendamise protsessis? ma rõhutaksin, et Euroopa Liidul võiks olla rohkem pädevusi selleks, et suuremaid taristuprojekte ellu viia, suurema piirkondliku tähtsusega projekte ellu viia. meie puhul me oleme selline isoleeritud saareke Euroopas. meil oli mitmeid olulisi äh, piirkondlikke projekte, äh, energiaühendus, äh, ühendused Poolasse, Rootsi, Äh, Eesti, Poola, Leedu vahelised äh, energiaühendused Soomega tehtav koostöö ja meie kogemus oli üsnagi lihtsakoeline me tõdesime, et sellist kohaliku tasandi patriotismi, võiks öelda ka lausa kolka patriotismi, esineb ikka palju me saime väga hästi et Kasp-, aru sellest, et Gazprom vihastab meie pingutuste peale, kuid teadsime, et me peame jätkama veeldatud maagaasiterminali ehitamist, sellega me õõnestame Gazpromi ähm, domineerivat positsiooni ja saime kohe aru, et kui me hakkame ehitama piirkondliku tähtsusega äh, Äh, veeldatud maagaasi terminali äh, Balti riikides, äh, siis see võtaks liiga kaua aega ja sellepärast, et meil oli juba energiaühendus võrkude osas mitmeid arutelusid Läti ja Leedu ja, ja vahel ja, ja nii edasi ja nii edasi, kõik me oleme inimesed, kõik tahavad, et investeeritaks nende territooriumisse, me saime aru, et sellised äh, pi-, selline piirkondlik terminal, selle osas kokkuleppele jõudmine äh, võtaks väga kaua aega, seetõttu otsustasime veeldatud maagaasiterminali ehitada ise. kui me tahame kahe te-, teadsime, et kui me tahame kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks terminali ehitada, siis äh, me peame tegutsema, et Gazpromile survet avaldada, avaldada ja nüüd äh, see terminal toimib ja sellest on kasu kogu piirkonnale aga oleks märkimisväärselt parem, kui meil oleks mingisugune instrument, mille abil äh, võib-olla otsustada piirkondlike taristuprojektide üle mingi kõrgem jõud, mis saab otsustada, et, et loome ühenduse selle punkti ja selle punkti vahel, mingi komisjoni ametivõim. minu kogemused näitavad, et mõnikord oleks meil vaja kõrgema võimuga vahemeest, et selliseid suuremaid äh, projekte äh, ehitada või ellu viia. meil on endiselt äh, ootama sees suured väljakutsed energia ja elektri turu väljaarendamises, me jällegi selles valdkonnas sõltume Venemaast, meil on vaja piirkondlikku lähenemist jälle, kolm Balti riiki peavad leppima omavahel kokku, me peame ka taristu koostöös kokku leppima Poolaga. ja ma juba näen ette, kui palju aega läheb raisku nende omavaheliste arutelude peale ja seda silmas pidades mul oleks väga hea, hea meel, kui komisjonil oleks rohkem pädevusi taristuprojektide küsimuses, mis hõlmavad Euroopa energialiidu alast koostööd. see on siis minu vastus mitmele küsimusele selle kohta, kuidas taristut välja ehitada. mina toetan veeldatud maagaasiterminalide ehitamist ka Vahemere piirkonnas ma arvan, et tulevikus ameeriklased saavad suurema osa turust, suurema osa kui praegu turust enda alla, nii et äh, ma arvan, et äh, me peaksime arvestama sellega, et me ei peaks sõltuma tulevikus ainult torujuhtme kaudu toodavast äh, gaasist ja ka Vahemere pere, piirkond oleks märkimisväärselt kindlamal positsioonil, kui nad jätkaksid veeldatud maagaasi terminalide ehitamist. küsimus solidaarsuse kohta, äh, jah, ma arvan, et kui komisjonil oleks rohkem volitusi, oleks meie kõigi elu kergem ka selles küsimuses. mis puudutab äh, fossiilkütuste toetamist, siis olen nõus, et meil oleks vaja märkimisväärselt jõulisemat Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas ning et otsad kiiresti kokku tõmmata. lisan ka, et äh, ma arvan, et Euroopa Energialiitu arendades oleks meil Euroopa Liidu tasandil vaja rohkem ühtlustatud reegleid liikmesriikide monopolile suunatud käitumise vallas, nagu Pangandusliidu puhulgi, ma arvan, et meil peaks ka Energialiidu puhul olema selline üldine ühtne lähenemine, mis puudutab riigitoetusi ja nii edasi ja nii edasi. suur tänu! proua Kempfert, palun! suur tänu, härra esimees. suur tänu ka kõikidele küsimuste esitajatele. mul on paraku vastamiseks ainult viis minutit ja küsimused olid üksikasjalikud fossiilkütused, millised fossiilkütused, millised on taristu erinevused, miks sellised taristu erinevused on ja investeeringud, miks on erinevad, siis ma arvan, et ma võin saata teile konkreetsemad statistilised andmed ja uuringud pärast kirjalikult oleme läbi viinud mitmeid uuringuid, äh, näiteks äh, fossiilkütuste toetuste osas, äh, näiteks söetoetused on olemas Saksamaal, aga ma arvan, et te saaksite kõige rohkem kasu konkreetsetest uuringutest ja nendega tutvumisest, aga ülekandevõrkude toetustest on meil uurimus ja mõningate liikmesriikide vahel on ühendustes probleeme. siin tuleb mängu seesama solidaarsus, solidaarsus on väga oluline. kui me vaatame torujuhte süsteemi, gaasitorujuhtme süsteemi idapoolsetes ja lõunapoolsetes riikides, siis oleks meil vaja suuremat tõhusust, tuleks ka öö, tagasivoogu tagada. ja mõningatel piirkondadel on väga raske rahvusvaheliselt turult saada gaasi. võin teile saata ka Gazpromi puudutava uuringu. me tegime siin väikese kokkuvõtte oma muredest, kuid tõesti energiajulgeolek Äh, on seotud sellega, kas, kui suur osa on Gazpromil mitte ainult äh, meie ülekandevõrkudes, äh, vaid ka säilitusjaamades, mis puudutab veeldatud maagaasi jaamu, siis kõikidel riikidel võiks tõesti olla selline, aga mitmekesisus on oluline igal juhul, praegusel hetkel on veeldatud maagaasi piisavalt turul, kõiki terminale ei kasutata täiel määral, aga tulevikus võiks seda teha. ka siis, kui vähendame oma gaasisõltuvust Venemaast. see aitaks samuti tagada suurema solidaarsuse. selles kontekstis ja Energialiit aitakski sellist solidaarsust soodustada ühtlustamist puudutav küsimus, kui palju oleks meil vaja fossiilkütuste toetusi ühtlustada ja energia, konkreetsete energialiitu, energialiikide edendamist toetada, see loomulikult sõltub liikmesriigist, meil peaks olema raamistik mitte ainult energiatõhususe ja taastuvate energiaallikate küsimuses, vaid ka selle kohta, kuidas, kui suurel määral me tahaksime olla sõltuvad sissetoodavast energiast ja Gazpromist Venemaast näiteks Kagu-Euroopa riigid tulevad siin mängu kui eriti haavatavad riigid. kui meil ei õnnestu torujuhtmesüsteemi tõhusamaks muuta, parendada, siis äh, väga raske on jõuda sellise energiajulgeoleku standardini, äh, millele me tahaksime jõuda, iseäranis gaasisektoril sektoris. gaas, gaasil on väga tähtis äh, roll tuleviku energialiidus, meil on vaja seda energia üleminekuks gaasijõujaamasid võiks ka, võiks äh, ühendada taastuvate energiaallikatega, gaas on väga paindlik ähm, ja seetõttu tuleks gaasiturgu põhjalikult analüüsida ja selle gaasi rolli analüüsida. meil on võimalik energialiit üles ehitada, seda ülesannet tuleks tõsiselt võtta ning me peaksime looma oma üldise raamistiku kõikide alapunktide kohta. aitäh! aitäh, proua Kempfert, suur tänu ka härra Kubilius teile. mõlemad ettekanded olid muljetavaldavad. sellega lõpetame esimese osa oma kuulamisest ja läheme nüüd edasi. paluksin tulla siia poodiumile järgmise paneeli kõnelejatel. palun, olge lahked, tulge aga lähemale ja senikaua, kui te tulete, meie teine arutelupaneel räägib siseriiklikust energiatootmisest, võrkudevaheliste ühenduste tagamisest, taastuvenergiaallikatel põhineva elektriturust ja heitmete vähendamisest. meie esimene kõneleja härra on härra Luis Atienza, kes on Argo Capital Partnersi äh, esimees ja Teusta Business Schooli nõukogu liige. ja ta on ka RED Elektrikade Hispaania tegevjuht, härra Atienza, teil on sõna täpselt kümneks minutiks, palun. või vähem kui kümneks minutiks suur tänu, härra esimees! lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi liikmed, suur tänu, et andsite mulle võimaluse teiega jagada oma mõtteid meie kogemustest energiasiirdega seoses. kõigepealt selle siirde vektorid ei ole sugugi mitte sellised, nagu me oleksime ette kujutanud äh, kakskümmend või viiskümmend aastat tagasi. siis arvasime me, et äh, ressursid lõpevad. aga vastupidiselt ootustele on meie, meid ümbritsevat äh, maailma muutnud rohkem kliimamuutus äh, ja uue tehnoloogia kasutuselevõtt, uuenduslikkus ka infotehnoloogia valdkonnas, säilitamise tingimuste valdkonnas, automatiseeritud tarbimisega seoses äh, ja nii edasi ja nii edasi. ja need on siis äh, peamised põhjused, miks meie elektriturg on nii otseselt seotud süsinikdioksiidi heitmete vähendamisega. see tehnoloogiline muutus ei ole kaasa toonud väga mastaabimajandust, hoolimata erinevad tehnoloogiavaldkonnad on küll paranenud, äh, kuid ja sellega seoses on äh, elektritootmise turg äh, oma jõu vahekordi muutnud. ühelt poolt tuleb mängu energiavarustuse tsentraliseerimine, demokratiseerimine, eeldatakse tarbijapoolset suuremat, aktiivsemat osalevat osalemist, tarbijast saab vähemalt osaliselt ka energiatootja. selline energiaallikate jaotus ja jõuvahekorra muutumine nii, et tarbijal on suurem roll, tähendab seda, et meie ees seisavad suured väljakutsed, nii tehnoloogilised väljakutsed kui ka reguleerimisalased väljakutsed ähm,, just nimelt selles valguses tuleb näha Euroopa Liidu rolli energiaküsimustes ja ka Energialiidu perspektiivi. mis puudutab tehnilisi väljakutseid, siis tehnilised väljakutsed seisnevad peamiselt selles, et kuidas me tuleme toime suurte muutustega energia tootmises, mõnikord on need muutused väga sporaadilised, tuuleenergia on väga hästi jaotatud, jaotusvõrgustik on välja töötatud ka mikrotootmise osas, aga nii nõudluse kui ka pakkumise haldamine nõuab tehnoloogilist paindlikkust. meie, meil peab olema seiresüsteem, kontrollisüsteem, mina Hispaanias osalesin taastuvenergiaallikate kontrollikeskuse väljaehitamises, mille tulemusena mitmekesistati energialiike märgatavalt, vahepeal on Hispaanias tugevad tuuled, Äh, ja ka tuuliste ja mitmetuuliste päevade vahe võib olla seitseteist tuhat megavatti. nii et äh, meil on pare-, vaja parim, paremaid seire- ja kontrollisüsteeme taastuvenergia haldamiseks. ning me peame stabiilsuse tagamiseks arendama edasi meie äh, tehnoloogia kvaliteeti, peame ka energia talletamissüsteemidele keskenduma, patareide talletamine ja nii edasi ja nii edasi, akude kasutamine ka nõudluse Äh, nõudluse kohandamine süsteemi pakkumisega, võrkudevaheliste ühenduste arendamine on samuti väga oluline. me tahame süsinikdioksiidi vähest süsteemi ja see kui me tahame kasutada rohkem süsinikdioksiidi heitmeid mittetootvaid taastuvaid energiaallikaid, siis võrkudevaheliste ühenduste osakaal ähm, muutub üha olulisemaks. meil peavad erinevate piirkondade, erinevate riikide vahel olema ühendused me ei pea mitte ainult süsteemi kui terviku majanduslikku tõhusust parandama tehniliselt, vaid me peame süsteemi parandama nii, et äh, tootmismahtude erinevused, erinevusi saaks tasakaalustada ühenduslülide kaudu. ja paari sõnaga ka reguleerimissüsteemist üheksakümnendatel tootsime me keskendusime me energiaallikute jaotusele, mis oli hoopis teistsugune kui meie praegune energiaallikus, allikate jaotus. me ei tundnud nii tõsist muret energiavarustuse pärast ja ka kliimamuutuse poliitika ei olnud niivõrd päevakorras. räägiti maagaasist, söeenergiast, aga siis hakati keskenduma kliimamuutuse vastasele võitlusele, süsinikdioksiidi äh, vabade tehnoloogiliste võimaluste väljaarendamisele ja mõnda aega jäi puudu investeeringutest, sellepärast et ähm, hind ei olnud tagatud äh, kliimamuutuste vastase võitluse poliitika ei soodustanud energiaturu äh, arengut ja turg ei ole arenenud nii, et me saaksime olla kindlad tuleviku energia hinnas ja investorid ei ole kindlad, et nemad saaksid, saavad oma investeeringud süsteemi kaudu tagasi, kui aeg selleks küps. sellepärast, et süsteem peab olema ju äh, väga paindlik, äh, et äh, lubada mitmekesisust. nii et turg ei ole olnud investeeringute jaoks ahvatlev energiavaldkonnas, seda on eriti näha nendes riikides, kus, kes peavad nüüd selle tõttu kannatama kus on äh, vähem manööverdamisruumi energiaallikate valdkonnas äh, ja taastuvate energiaallikate kulud sõltuvad äh, ka toetustest ja, ja meil on selline tupikseis, kuni äh, me ei jõua suurema lõimimiseni meie energiapoliitikas. mina leian, et see peaks olema energiaturg, millel on suuremad mahu, mahud, kõrgematasemeline ühtlustamine vähemalt Euroopa tasandil, võrkudevaheliste ühenduste arendamine määral, mis on märkimisväärselt suurem kui viimastel aastatel näha olnud. samuti tuleb arvesse võtta heitmete turgu. me ei suuda kunagi tagada piisavalt äh, õigeid sõnumeid, õigeid äh, stiimuleid ilma selleta, et investeeringuid tagada. meil on vaja õiget raamistikku oma energia Äh, energiaturud detsentraliseerimiseks, meil peaksid olema võrgud, arukad energiavõrgud, aktiivne nõudlus äh, ja sellega seotud tootmine, samuti on meil äh, vaja võimalust nii-öelda tarbija kaldkriips tootjate osalusele. see oleks see detsentraliseeritud mudeli üks, mudeli üks tähtis osa suur tänu, härra Atjensa, te olete ärimees, aga teie olete niivõrd energeetiline ärimees oma sõnavõtus ja teie kõneviis samuti, et ma soovitan teil poliitikasse minna. ja nüüd saab sõna Kari Seetonen, kes on Wärtsilä Äh, asepresident äh, ja ka Eugine Euroopa jõujaamade assotsiatsiooni president. palun, teil on sõna kümneks minutiks okay,. Sorry. Mr Chairman, distinguished members of Europe. härra esimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, suur tänu teile kutse eest. oma ettekandes keskendun ma energiaturu disainile ning paindlikkusele rollile selles süsteemis ning ma kasutan äh, Wärtsilä kogemust. Äh, me teeme äh, jõujaamasid, me oleme Euroopa ettevõte, aga meil on samas kogemusi ka erinevatest maailma osadest. olen ette valmistanud ka mõned slaidid teile näitamiseks. ja kui me vaatame praegu meie energiasüsteemi evolutsiooni, siis selgeks saab, et suur muutus leiab aset meil on vaja rohkem paindlikkust selles keskkonnas. minevikus oli tüüpiline jõujaam väga suur, tsentraliseeritud, aeglane, reageerima. see ei olnud väga suur probleem, sellepärast et äh, selle võimsus oli ette ennustatav, äh, kauplemine oli pikaajaliste lepingute baasil ning äh, geograafiliselt mingisugust lõimumist tegelikult ei toimunud Äh, sellest oleme pikkade sammudega eemale liikunud, praegu on olukord, kus on väga palju katkevaid või vahelduvaid äh, äh, võimekusi erinevate jõujaamade vahel, tavaliselt kombineeritud tuuleenergiaga, see tähendab seda, et vahelduvus on tõesti väga suur ning see tähendab ka seda, et ülejäänud tootmisjaama võimsus peab oma tootmisvõimsusi kohandama see tähendab, et jõujaamad töötavad vähem tunde ning äh, lühemat aega äh, iga kord, äh, kui tootmisintervall algab. energiamüük on lühiajalisem ning rohkem on integreeritud energia tootmine ka geograafiliselt. kui me vaatame jõujaamasid, siis tegelikult need on muutunud kiiremini kui turudisain ise Äh, päris palju on katkevat või vahelduvat äh, jõudu äh, ja mahtu, mida toodetakse ning rohkem on vaja tasakaalustamist. ning praktikas tähendab see paindlikkus ja mida paindlikkuse all siin silmas peame? kui varasematel aastakümnetel või aastatel oli täiesti tavapärane see, et energiajaam ma käima lükkamine läks, võttis päeva, päevi aega ning päevi läks aega, kuni energiat tootma hakati, siis nüüd on see aeg liiga pikk. Äh, vaja on kiiremini reageerivat süsteemi, mis äh, käivitab ennast mõne minuti jooksul. meil on vaja sellist energiajõujaama, mis äh, suudaks kiiresti ja palju toota, aga mis saaks ka oma tootmisjõudu vähendada ja seda ka väga kiiresti aga samas on meil vaja ka selliseid jõujaame, mis lihtsalt lõpetaks oma tootmistegevuse väga kiiresti. see kiire lõpetamine on väga tähtis selleks, et maksimeerida just taastuvate energiaallikate kasutamist selles süsteemis. nii et äh, mahtuvuse nõudmised igal juhul muutuvad, paindlikkuse nõudmine, see, et äh, mahu, mahutootmine peab olema paindlikkus, on aina tähtsam tõhususe huvides on väga oluline see, seesama paindlikkus, see on oluline ka selleks, et vähendada heitkoguseid, aga see on väga oluline ka just tarnekindluse tagamiseks. nüüd võiksime küsida küsimuse, et äh, kus kohas äh, on võimalik seda paindlikkust näha. erinevaid paindlikkuse võimalusi on. Äh, siin loomulikult elektri tootmine on üks variant, aga loomulikult äh, on siin äh, ühenduslülid väga olulised äh, võrgustike näol, nõudmisepõhine vastus, see tähendab seda, et tootmine vastab nõudmisele, on paindlik, on väga tähtis ning siin igasugune salvestamine praegu kasutatakse väga palju just selliseid hüdroenergia võimalusi salvestamiseks, eh, kus pump pannakse käima siis eh, veereser-, eh, reservaadis. aga ka erinevad akud on tuleviku tarvis kindlasti tähtsad salvestid. nii et kokkuvõttes võib öelda, et erinevaid paindlikkuse vahendeid on vaja kasutada. ja praktikas me võime jällegi üsna kindlad olla, et aastateks ja aastateks on elektri tootmise äh, kasutamine kõige parem paindlikkuse allikas. kui me vaatame turudisaini, siis tähtis on see, et turudisain loob võrdsed võimalused iga tehnoloogia jaoks, mis täna turul kättesaadav on. Äh, rahvusvaheline Energiaagentuur avaldas eelmisel aastal raporti, kus ta võrdleb erinevate paindlikkus äh, allikate kulusid ja eelmisel aastal eh, tegi Rahvusvaheline Energiaagentuur eh, sellise järelduse, et eh, energia tootmine tavapärasel moel on kõige vähem paindlik. probleem on täna selles, et praegusel turul ei ole investeeringute ja ettevõtete suunisteks mingisuguseid häid Äh, algeid. küsimus on selles, et kuidas neid puuduvaid äh, investeeringuid äh, kuidagi korvata ja kuidas investeeringuid saavutada paindlikkuse olukorras. see küsimus ei ole mitte akuutne ainult Euroopa energiatootmissüsteemile, aga taastuvaid energiaallikaid kasutavad teised riigid on täpselt samasuguste raskuste ees praegu. toon näite ERGOT äh, on võrgustik äh, Ameerika Ühendriikides, eriti just nad Texaset, äh, Texases tegevus, tegevuses ning Texas on tuuleenergia tuumaks Euroopa Liit, Ameerika Ühendriikides. Neil oli kakskümmend tuhat megavatti tuuleenergiat, plaanivad nad toota kahe tuhande seitsmendaks aast-, seitsmeteistkümnendaks aastaks. ning nende dilemma oli täpselt samasugune Äh, turg ei reageerinud kuidagi investeeringute võimalustega, äh, oli energiakatkestuste äh, oht ning nad nägid ka oma tootmisvõimekustes väga suuri kitsaskohti. Nad tegid väga palju erinevaid uuringuid ning püüdsid välja selgitada, mis on kõige parem lahendus nende probleemile. Nende järeldus oli see, et nad ei lähe võimsuse mehhanismi juurde, sellepärast et see on liiga kulukas tarbijatele nad otsustasid äh, samas parendada ja edasi arendada äh, oma energiaturgu ning äh, nende peamised täiendused või parendused olid see, et kulusid võetakse arvesse energiahinna arvutamiseks lõpptarbijale, nii et paindlik võimekus oleks paremini kulutõhus tänane olukord äh, viitab sellele, et umbes kaheksa gigavatti on uusi projekte just töös, need on kõik äh, ka erainvestorite rahaga loodud. ja lisaks äh, ka nõudluskohaseid projekte, mis praegu on ka väljaarendamisel. see on väga julgustav signaal meie jaoks ning see näitab, et turg saab hästi toimida ning anda ka investeeringute kohta signaale, kui turu toimimist on parendatud. samasuguseid küsimusi oleme arutanud ka siinsamas Euroopas. kui me vaatame eh, teiste kohtade kogemusega võrreldes, aga kui me võrdleme ka ERGOT-i kogemusega, siis eh, kõige olulisem, mis silma hakkab, on see, et me peame tagama seda, et äh, kõikidel turuosalistel on tasakaalustav äh, vastutus, mis tähendab praktikas seda, et kui tuuleenergia tootja ei saa pakkuda kõike seda, mida ta on lubanud ning äh, loob tasakaalutuse, siis see mõjutab hinda ja see turuosaline peab maksma selle lisakulu kinni ja mitte lõpptarbija ei pea seda tegema ning seda loomulikult täiskulu arvesse võttes. see tähendab ka lühiajalisemat kauplemist, see tähendab volatiilsemaid äh, tarbijahindu, mitte äh, siis jaemüügihindu, aga need äh, hinnasignaalid on väga olulised, sellepärast et see annab meile ülevaate, mida turul vaja on ja see ongi kogu turudisaini oluline nurgakivi. see ei mõjuta negatiivset kogukulu, Äh, sellepärast et süsteemi tõhusus suureneb. niisiis, äh, nendel kogemustel baseeruv järeldus on järgmine. Äh, tugevdatud energiaturg saab arvesse võtta investeeringusignaale nii, et energiasüsteem saab olla rohkem konkurentsivõimeline, et tarnekindlus on tagatud ning et energia on ka jätkusuutlik paindlik tootmine on igal juhul kõikide nende eesmärkide aluseks, aitäh! suur tänu, ütleb esimees äh, härra Hiden. härra Otiende ütles, et ta on olnud kunagi poliitilise taustaga, ta oli Philipp Gonzalese äh, valitsuse mm, liige, aga seda mõnda aega tagasi, nii et selline ülestunne, tunnistus nüüd tahaksin paluda härra Soomerit, kes on Rescoop Euroopa eh, nõukogu juhataja, teil on nüüd eh, sõna kümneks minutiks. Eh, suur tänu, suur tänu, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, tahaksin öelda teile kõigile tere, ma kujutan ette, et te olete kõik Euroopa kodanikud, kes töötavad Euroopa energiatõhususe nimel, nii et te olete kõik ka meie osalejateks nii-öelda olen Rees Kuubi juht, kes esitab, esindab Euroopa Liidu ettevõtteid ja ta, tarbijaid, kes tahavad kaasa lüüa eh, siis taastuvenergiaallika suuremale kasutusvõtule Euroopas eh, ning olen, esindan ka tuuleenergia tootajaid Hollandis. täna räägin energiasiirdest kuni energiademokraatiani teemal ning sellest, kuidas ühtne energiaturg saab aidata kodanikel osaleda energia Äh, loomises ja turus. kõigepealt ma tahaksin selgitada, mis asi Res Coop üldse on. tegemist on taastuvate energiaallikate kooperatiiviga, tegemist on tarbijate või kodanike grupiga, kes energiasiirdega äh, koostööd teevad, kas nad müüvad äh, oma toodetud energiat, müüvad näiteks päiksepaneele, omavad väikest võrgustikku või midagi muud tegemist ei ole mingisuguse kooperatiivi kui sellisega juriidilistes äh, terminites, vaid tegemist on inimestega, kes on tulnud kokku, et siiret tagada. viimase kolme aasta jooksul on olnud minul just privileeg äh, uurida äh, Euroopa olukorda ning käia üle Euroopa erinevate teleskoopide juuris läbi rahvuslike föderatsioonide ning läbi suurte energiakooperatiivide leidsime me et umbes kakskümmend viis, kaks tuhat viissada energiakooperatiivi on Euroopa Liidus, kes töötavad kõik äh, käsikäes ning äh, saavad äh, energiaturul ka majandusüksuseks. kui te vaatate erinevaid kodanike gruppe või kooperatiive, kes on kokku tulnud, siis neil on mitu asja ühist tavapäraselt kõik need grupid, kellega mina olen rääkinud, on nad al alustanud lihtsalt äh, kodanikena, kes on köögilaua taga istunud või siis äh, kusagil koolis või, või kultuurimajas, kusagil avalikus kohas ning äh, neil oli, on alati olnud selline tunne, et neil puudub kontroll, igasugused kriisid tekivad ja nende süü tõttu ei ole selline olukord tekkinud näiteks finantskriisi osas nad midagi ei saanud teha, nüüd on energiakriis, jälle midagi ei saa teha, äh, toiduainete kriis, jälle midagi ei saa teha. nii et need kodanikud äh, tahtsid osaleda energiaturul ja öelda, et jah, meil on vaja äh, muutuda majanduslikuks üksuseks selleks, et energiaturu üle jällegi kontrolli saavutada. istuti kokku ja öeldi, et kui me nüüd loome uued majandusüksused, kes osalevad sellel turul, siis on see võimalik. aga kuidas sellist asja teha? ja milline peaks selline ühendus välja nägema. erinevates Euroopa osadest tulid kokku inimesed ja kirjutasid üles seitse kooperatiivset põhimõtet. Need põhimõtted äh, on juba alguse saanud tuhande kaheksasaja neljakümne neljandal aastal, äh, ajal, mil kodanikke väga palju äh, ära kasutati tööturul. Need kodanikud tahtsid saada osaks turust nii et äh, väga olulised põhimõtted on see, et liikmelisus on avatud ja vabatahtlik. istuti kokku ja öeldi, et kui me teeme äriühingu, siis see ei peaks olema kedagi äh, eemale tõrjuv, igaüks meie kogukonnast peaks olema äh, võimeline ja peaks saama osaleda, kui nad tahavad. nii et kirjutatigi statuuti üles see, et igaüks meie kogukonnast saab selles üksuses osaleda järgmine põhimõte ei tohiks olla oluline see, kui palju konkreetselt investeeritakse sellesse ettevõttesse. Nad organiseerusid üks inimene, üks hääl põhimõttel, nii et demokraatlik juhtimisstruktuur oli väga oluline. ning kõik keskenduvad oma äh, kogukonnale, mitte ainult investeeritud raha ei ole oluline, vaid äh, investeeringu tulu võetakse välja ainult minimaalselt, ülejäänu investeeritakse kohalikku kogukonda. kuidas kodanikud seda teevad, kuidas nad sellel turul osalevad, kas nad teevad seda äh, kollektiivselt ja läbi Rescopi või nad teevad äh, individuaalselt seda, neil on väiksed tuulegeneraatorid või päikesepaneelid omaenda kodukatusel. üks asi, mida me nägime, mikspärast kodanikud tahavad osaleda, on see, et nad maksavad selle eest lõppkokkuvõttes niikuinii. Teie kodanikena, kes te siin istute, eh, selle siirdest eh, niikuinii maksate. tarbijana, maksumaksjana, eh, võrgu kasutajana, selle võrgu vahetajana või säästjana pangas, kõik need investeeringud tehakse läbi pensionifondide või pankade nii et see on igal juhul kodanike raha. ning need kodanikud, kes skoopides osalevad, ütlevad ka, et äh, ühine hüve on äh, maavara ja rahvuslik rikkus. seda ei tohiks mingi ettevõte kontrollida või seda ei tohiks privatiseerida. loodusvarasid äh, kasutatakse selleks, et kasumit teenida. nii et me ütleme siin, et meil on eetiline õigus, võrdne õigus äh, saada ka osaliseks energiaturul. energialiidu visioon oli meile väga meeltmööda. seal öeldi esialgselt, et kesk, et selle keskpunktiks ongi just kodanikud, kodanikud, kes võtavad energiasiirde enda kanda, kes aktiivselt osalevad turul. seda tahtsimegi kuulda ja viimaste aastate jooksul oleme näinud äh, energiaturul äh, seda, et kui e-, eelnevalt oli keskmistele või keskendunud äh, ettevõtetele ja tootjatele keskendunud see turg, siis need kaks tuhat viissada kooperatiivi on integreerunud sellele turule ja kui me mõtleme praegu energiasiirdest ja kodanikest Euroopas, siis inimesi nähakse kui tarbijaid. aga tegelikult meie mõtleme inimestest kui aktiivsetest inimestest, kes ise tahavad juhtida, ise tahavad tegutseda. Need inimesed on tegelikult kogu tarneahelas aktiivsed, kas siis energia tootmise vallas, eh, kas eh, võrgu öö, eh, osas, kas inimesed, kes toodavad energiat läbi oma kooperatiivide või tarbijad seda, nii et kogu tarneahelas on nad väga aktiivsed. Eh, kodanikud osaliselt isegi võrke omavad ja nad töötavad ka energiatarnijatena. Nad jagavad andmeid, eh, ka IT-ettevõtteid on pandud eh, püsti selleks, et nende võrgud töötaksid tõhusamalt ja nii edasi. nii et tegemist ei ole mitte ainult tarbijatega, nad on aktiivsed majandusosalejad sellel samal turul üks asi veel, mis puudutab äh, võrguoperaatoreid, siis võrkude puhul, võrgud on alati tavaliselt monopoli seisuses, meie ütleme, et kuna kodanikud maksavad selle võrgu ees, eest, äh, siis kodanikud kas läbi avalike organite, näiteks kohalike omavalitsuste või mõne kooperatiivi, peaksid omama seda võrku äh, ja aitama seda juhtima, juhtida samuti, sellepärast et see on nende ühine huvi. mis nende kodanike jaoks ei ole vastuvõetav? tavaliselt on segav faktor bürokraatia ja keerukus. kui seadusi muudetakse, kui olukord muudetakse liiga bürokraatlikuks, siis igasuguste määruste muutmine on palju raskem, kui väikeettevõte töötab äh, kohalikul tasandil demokraatlikult. aga see on lihtne loomulikult suure äh, juristide arvuga suures ettevõttes, kus tuhandeid projekte käivitatud on. nii et äh, keerukus ja bürokraatia takistab praegu väikestel ettevõtetel kasvada ning laieneda ka energiaturul veel üks oluline aspekt on see, et niipea kui Euroopa Liit hakkab subsideerima jälle tsentraliseeritud tootmist ning avab ukse erinevate tuumarajatiste ja tuumajaamade subsideerimisele, eriti riikides, kus võib-olla demokraatlikud organisatsioonid ei ole väga pika traditsiooniga, kus nad ei eh, taha liikuda detsentraliseeritud demokraatliku energiasüsteemi poole, vaid selle asemel nad tahaksid äh, siiret tsentraliseeritud suurte ettevõtete poole. see tähendab kõik seda, et äh, Euroopa Liidu kodanikelt võetakse võim käest ära, võetakse äh, tegutsemisvõimalusi vähemaks. kui te tahate aga liikuda edasi, kui te tahate, et, et kodanikud, meie kõik oleme energiaturul olulised osalejad selleks on vaja neil võimaldada ja neid julgustada tootma ja tarbima, aga eriti on vaja nende kogukondade jaoks võrdseid võimalusi, on vaja nutikaid hankeid, on vaja osalust kohalikus poliitikas ja selles ju Euroopa Liit seisnebki, Euroopa turg selles seisneb. kui me räägime võrdsetest võimalustest ligipääsule, siis me ei räägi võrdsest kohtlemisest me ei räägi sellest, et inimesed ei ole võrdsed. kui me nüüd loome määrused teisiti, siis on võimalik, et nad saavad ka õiglase ja võrdse ligipääsu turule. nii et igasuguseid määrustikke tuleb muuta nii, et aktiivselt saaksid kodanikud osaleda nii kolmekümne kui saja aasta pärast Euroopa energiaturul. suur tänu! suur tänu, ütleb härra esimees, nüüd tuleb küsimuste-vastuste voor mina ei küsi praegu eh, ECR fraktsiooni nimel oma küsimust, kuigi ma pean raportööri eh, nimel siin kõnelema, olete minu poolt juba piisavalt kuulnud, aga sõna saab hoopis härra Nika, palun. aitäh, härra juhataja. <clears throat> väga huvitavad ettekanded on kõlanud ning äh, tahaksin nende pinnalt esitada mõned konkreetsemad küsimused. Öeldakse, et üle kolmekümne protsendi taastuvenergiast mingi riigi energia nii-öelda taldrikkus on, on, on ohtlik, et mida teie sellest arvate? pöördun selle küsimusega härra Diensa poole, kes rääkis tehnilises plaanis sellest ähm, aspektist teiseks, ma ei saanud päris hästi aru. ma ei usu, et siin on mingi imelahendus olemas, aga meil on kümme protsenti ühendusi, nii palju kui mina tean, riikide vahel. ja see eesmärk ja see, see on väga ambitsioonikas eesmärk, aga ülejäänud üheksakümmend protsenti ühendusi tuleb ka kuskilt leida sest praegu on meil võimalik lahendada ainult kümme protsenti probleemist. teine küsimus. toetused taastuvenergia kasutamisele. paljud ütlevad, et see mõjutab turgu, moonutades seda ning äh, selle tulemuseks on dumpinghindadega eksport ning seda me oleme näinud ka Rumeenias, meie riigis. kolmandaks energia salvestamine. palju räägitakse sellest, aga kui ma õigesti asjast aru saan, siis on salvestamine alles kaugel tulevikus saavutatav, võib-olla kolm, kolmekümne aasta pärast. härra Ketainen rääkis natuke salvestamisest. mis valikud siin on, mis perspektiivid meie ees on? sest selle põhjal, mida mina tean, on näiteks hüdroenergiasse salvestamine või, või tasemesse salvestamisse ähm, asi, mis võimaldab üksnes viiskümmend protsenti energiast salvestada, ülejäänud viiskümmend protsenti läheb kaotsi, isegi parimal juhul ning ka teised pliiakud, suruõhk oleks alles aastal kakskümmend, kaks tuhat nelikümmend, kaks tuhat viiskümmend või kaks tuhat sada saavutatavad tõenäoliselt, et mis oleks ma ei tea, kas ma sai, sain õigesti aru. aga kui meil päikeseenergia tootmist ei toimu, öösel see tähendab, siis muu elekter, ühesõnaga elektrivajadus tuleks kompenseerida tavapärase elektriga, ehk siis iga kilo megavatt-tunni taastuvenergia kohta tuleks meil ehitada välja ka samaväärne tootmisvõimsus traditsioonilise elektrienergia osas, tagamaks varustuskindlust tarbijale, vabandust, et mul nii kaua läks. aga need on küsimused, mille mulle edastasid mitu kolleegi, kes täna kahjuks tulla ei saanud. oluline on vastused neile saada, aitäh. Oh, e nüüd härra Rüübi, EPP. tänu, härra juhataja, väga oluline on, et me mõtleksime järgi selle üle, kuidas me lühikeses plaanis, keskpikas ja pikas plaanis saame nii-öelda poliitiliselt joone peale siin ning siin küsitakse erasektori ja riigi kohta, ma usun, et ei ole oluline, kelle omandis see on, mõlemad on huvitatud maksimaalse kasumlikkuse saavutamisest, üks oma ja teine samuti oma valdkonnas, oluline on konkurents, ehk olulisim on tagada energiaturul konkurentsireeglite järgimine ning siin on eri tasandid eri tasandid, millel meil konkurentsi vaja on. näiteks äh, taastuvenergia ja fossiilvaldkondades on see, see päris hea, fossiilvaldkonnas veel parem. arvestatakse muutuvkulusid, arvestatakse, kuna mis kättesaadav on, kuna päike on kättesaadav näiteks kui päike on kättesaadav, muutuvkulud on praktiliselt null, fossiilkütuste puhul sõltub asi nafta hinnast näiteks, sada viiskümmend kuni viiskümmend eh, on need kõikumised olnud, me oleme kõike näinud viimasel ajal, nii et see on tohutud kõikumised. ning taastuvenergia turul nagu fossiilenergia turulgi seisab meil tõenäoliselt sama asi ees. ehk küsimus on, kuidas suurte süsteemide puhul on meil võimalik tagada suur tootmine stabiilselt, mis on tööstusele oluline. mis on oluline energiaintensiivsele tööstusele, mis on Euroopas jällegi väga oluline teema ning eh, teiselt poolt mastaabiefekt ja varustuskindlus väiksematele tarbijatele, kuidas me siin saaksime tagada konkurentsi, varustuskindluse varustuskindlust arvestades ühelt poolt ja teiselt poolt mastaabiefekti, varustuskindlus nõuab pikaajalisi investeeringuid, mastaabiefekt tagaks jällegi pikaajalised madalad hinnad ning viimane asi, mida ma tahtsin ka puudutada, meil on probleem reeglina loa tähtaegadega, menetlemise tähtaegadega, me oleme meil on umbes üksteist aastat äh, võtavad aega need loamenetlused. Junckeri plaanis nähakse ette kolmeks aasta peale see tähtaeg vähendada et, et tõesti oleks võimalik kõik need asjad korda saada kolme aastaga, et oleks võimalik luua uusi töökohti ning hakata tulu teenima. kas te teate äkki valdkondadest, mida siin tuleks veel arvestada ja kus tuleks regulatsiooni muuta, et Junckeri plaani võimalikult peatõhusalt rakendada? aitäh, härra Rüübis, järgmisena proua ja siis EFTD eh, poolt härra Tamburano. Mr Kelly, härra Kelly. Eh, aitäh ning jätkan härra Rüübisi küsimust sisuliselt. suur tänu teile ettekannete eest, austatud ettekandjad, esimesed ettekanded rääkisid investeeringute probleemidest ning investorite usaldusest nüüd aga kogu Junckeri kava eesmärk on tagada investorite usaldus, kindlustada see kõigis sektorites. mis te arvate, kas see, mis on välja pakutud praegu, on teostatav praktikas ning kui ta ei ole, siis mida tuleks teha selleks, et tagada niisugune usaldusõhkkond, kus investorid julgevad nii-öelda pardale hüpata iseäranis eh, energiavaldkonnas, kas taastuvenergia või muud aspektid. teine küsimus <clears throat> on viimasele ettekandjale, kes rääkis eh, tuuleenergia kooperatiividest. usun, et see on niisugune alt üles pigem kui üle, ülevalt alla algatus, see tähendab, et eh, kogukonnas inimesed tulid kokku, kes olid hakkajamad ja otsustasid, et te, tehkem ära. ning see on väga huvitav, sest ma oma riigis, Iirimaal hiljuti. olen olnud tunnistajaks vastumeelsuse kasvule tuuleenergia suhtes eriti ning põhjuseks on suurelt osalt võib-olla vähene informeeritus ja, ja hirmutamine tuuleenergia ohtudega. Nende hirmude suureks puhumine ning tahtsingi küsida, kas teie kooperatiivid on kokku puutunud niisuguse vastumeelsusega ja kuidas sellest on üle saadud, kui on kokku puututud ja missugust potentsiaali te näete kooperatiivide kasvule? sest äh, asi tundub väga mõistlik, et seda arendada üle kogu Euroopa Liidu, aitäh! aitäh, härra Kelly! rohkem küsimusi ei ole, seetõttu palun meie ettekandjatel vastata, igaühel on viis minutit kõigepealt härra Asienda. La, la primera pregunta era sobre cuál es el límite. esimene küsimus oli, mis piirangud on elektrisüsteemides taastuvenergia kasutamisele no meil ei ole siin ühest vastust, see sõltub, kui palju on taastuvenergiat, kuidas on salvestamisega, millised on ühendused, Hispaanias näiteks on meil praegu tuuleenergiat kakskümmend protsenti meie aastasest energia tarbimisest ning eh, teatud aastaaegadel on see praktiliselt seitsekümmend protsenti, see tuuleenergia osakaal hetketarbimisest nii et taastuvenergia kasutusintensiivsus, kui me võtame arvesse ka hüdroenergia, oleks umbes viiskümmend protsenti. igal juhul üle neljakümne protsendi. nii et äh, ma ei saa teile anda siin ühest vastust, see vastus sõltub ning tagada on vaja, et süsteemil oleks võimekus kasutada laiemaid ühendusi, näiteks Hispaanias, kui meil on tuhat nelisada megavatti, tuhat kaheksasada varsti, see on üks asi, kui oleks kümme tuhat, siis oleks asi loomulikult erinev, aga miks nii, sellepärast et et siis tekiks märkimisväärne puhver ning üle-euroopalist võrku oleks võimalik kasutada varuvariandina nii ülejääva energia salvestamiseks kui ka nii-öelda varuvariandina siis, kui mingil hetkel taastuvenergiat toodetakse vähem, kui seda vaja on, kui energiat vaja on. nii et eh, Hispaanias me näeksime väga hea meelega, et oleks kümme protsenti ühendusi, praegu on seda ainult kolm protsenti ning loodan, et paari kuu pärast kasvab see number viiele protsendile mul oli au olla kaasatud selle viie protsendi saavutamise projektidesse. ent rõhutan veel kord, et äärmiselt oluline on seda teed edasi käia, sest äh, meil kaheksakümne esimesest aastast ei ole kuni siiani olnud Hispaania ja Prantsusmaa vahel tõhusat elektriühendust ning tänu Euroopa Liidule ja sellele, et me määrasime koordinaatorid ametisse, meil on juurdepääs Euroopa Liidu fondidele ning et tekkinud on poliitiline surve selle projekti edendamiseks, ainult tänu sellele on meil õnnestunud astuda oluline samm edasi. ning me peame neid Euroopa ühishuviprojekte veel senisest rohkem edendama. mis puudutab toetusi taastuvenergiaallikate kasutamisele siis loomulikult nad moonutavad Euroopa turgu. kui me vaatame taastuvenergia liikumist ühest riigist teise, siis eh, loomulikult tekitab see moonutusi ning mõjutab majandusi, mille vahel ta liigub, sest taastuvenergia on ju toodetud selleks, et, et teenida tulu, teatud kulud on maha arvatavad ja seetõttu on paratamatu, et me peame ühtlustama taastuvenergia allikate kasutamise eest makstavaid toetusi Euroopas, me peame seda tegema. kuidas korraldada konkurentsi Euroopas? kliimamuutuste poliitika nagu muudki energiapoliitika valdkonnad on sisuliselt interventsionistlik. meil on kodanike esindajad, kes otsustavad, millised on nende eelistused energiapoliitika osas või kliimamuutuste osas või muudes küsimustes, nii et me peame vaatama, kuidas need poliitilised otsustused seonduvad turgude toimimisega ning turud, millest ma räägin, toimivad loomulikult konkurentsi printsiibil. sellest me peame lähtuma. kuidas saaks tagada selle, et turud saadaksid õige pikaajalise signaali, mis soodustaks investeeringut nendesse energiaallikatesse, mille kasutamist me soovime suurendada, võrkude arendamist soodustaksid, ühenduste väljaehitamist ja kuidas saada maksimaalselt äh, kasu tõhuse konkurentsi tingimustes äh, lühikeses perspektiivis ning kuidas ühtlustada tasakaalustavad faktorid, mis on äärmiselt olulised taastuvenergia valdkonnas ning muutuvad järjest olulisemaks. regulatiivaspektid on samuti väga olulised, aga minu aeg sai kahjuks otsa. just järgmisena saab viieks minutiks sõna Kael Liibanen. aitäh, härra juhataja, esimene küsimus kui. kui kolmkümmend prots-, kas kolmkümmend protsenti taastuvenergiat energia osakaaluna on ohtlik? me oleme näinud, et kui taastuvenergia osakaal suureneb teatud määrani, siis mõjutab see süsteemi. kus see konkreetne piirmäär on, kakskümmend kuni kolmkümmend protsenti on see umbes niisugune määr, kus taastuvenergiat on nii palju, et eh, need muutused, mille, mida selle kasutamine põhjustab, on väga suured. mis tähendab, et eh, tekivad probleemid olemasolevatele elektrijaamadele. sest eh, selle olukorraga ei ole nende ehitamisel arvestatud väga oluline on siin kiirus, kui need äh, kõikumised ja muutused tulevad. nüüd tekib küsimus, kui süsteemis on teatud osa taastuvenergiat, siis kus on investeeringud äh, paindlikkusse, salvestusmahtu ja tootmisvõimsusse ja, ja kui need investeeringud tehakse, siis ohtu sisuliselt ei ole, kui ei tehta, siis võib oht tekkida väga lihtsalt aga investeeringute tempo on siin alati olnud probleemne, sellepärast et turg on toiminud vana süsteemi regulatsiooni põhjal ja vanas süsteemis lähtuti investeeringute tegemisel nii tavapärastest elektrijaamadest, elektrijaamade loogikast. et eh, nii palju ja naa palju saab kilovatte ja ja kogu aeg siis jaam töötab aga nüüd uues süsteemis on elektrijaamal väärtus, kui ta ei tööta, aga saab vajadusel paari minutiga tööle asuda. nii et kogu see keskkond on praegu muutumas. teine küsimus, mis puudutab erasektori või riigi osalust ja konkurentsi, siin olen arvamusel, et meil tuleks leida konkurentsipõhised lahendused läbi erainvesteeringute oluline on, et äh, riiklik poliitika oleks siin sidus ning äh, sekkuks turu toimimisse võimalikult vähe. samuti tähendab see, et äh, kui meil tehakse investeeringuid, näiteks lähtuvalt mingist hinna äkilisest tõusust või ootusest sellele, siis see on, see on positiivne nähtus, sest sellega nii-öelda täidetakse lünk süsteemis läbi niisuguste erainvesteeringute. ja suureneb süsteemi üldine tõhusus ja süsteem muutub paremaks. peab paika see, et elektrijaamad, elektrijaamade olukord praeguses muutuvas maailmas muutub ning oluline on tulevikus suunatud otsustes arvestada ja valida tehnoloogiat nii, et neid, nad oleksid kasutatavad eri situatsioonides, et nad suudaksid kiiresti reageerida. see lihtsustab oluliselt meie valikuid. ning äh, viimase küsimusega seoses, kas Junckeri kava on realistlik, ma ei ole paraku ekspert selle osas, ent olen aru saanud, et Junckeri kava on rajatud äh, eeldusele, et erainvesteeringud on väga olulised ning seetõttu on minu seisukoht siin, et Junckeri kava üksinda ei ole piisav selle probleemi lahendamiseks. erainvestorid tulevad kaasa, kui turukorraldus seda toetab ning kui on, millesse investeerida ning on võimalik teenida tulu investeeringult, ka arvestades uut turukorraldust ja uut süsteemi. aitäh! tänan, härra Schumann. jaa. tundub, et, oi vabandust. nüüd on härra Schumann. aitäh. härra Kelly küsis vist mulle konkreetselt suunatud küsimuse. me oleme päris palju rääkinud tehnoloogia arengust ja üleminekust. härra Kelly osutas võib-olla kõige olulisemale aspektile siin, ehk siis eh, selle ülemineku ühiskondlik aktsepteeritavus. me näeme palju vastuseisu eri riikides tuulegeneraatoritele. kuidas näiteks selgitada madalmaades eh, tarbijatele, et eh, valitsus on otsustanud, et teie elektriarvetele kirjutame me nüüd juurde mingi summa selleks, et maksta rahvusvahelistele hargmaistele ettevõtetele selle eest, et põletatakse Kanada puitu. ning äh, ainus võimalus seda selgitada on näidata näpuga Euroopa Liidu poole. kui kodanikud ei aktsepteeri seda, ei suuda mõista, miks on vaja niisugust äh, üleminekut kasutatava energia osa, siis see kukub läbi. meil võib olla suurepärane tehnoloogia, suurepärane IT-lahendus aga kui kodanikud ütlevad, et meie selle eest enam ei maksa, siis kukub see asi lõpuks läbi. energiakooperatiivid suudavad tagada niisuguse aktsepteeritavuse ühiskonnas. küsimus ei ole selles, et keegi on või ei ole taastuvenergia vastu, küsimus on süsteemi aususes ja läbipaistvuses. keskkond muutub inimesed näevad tuulegeneraatoreid, maksavad nende eest, aga ei saa midagi tagasi. see raha võetakse majandusest lihtsalt välja, kohalikust majandusest. nii et sisuliselt inimesed on tuulegeneraatorite vastu, sellepärast et neile tundub, et asi pole aus. Te muudate meie keskkonda, ehitate siia meie, meie vaadet rikkuvad tuulegeneraatorid, aga meie kogukond sellest midagi ei saa. kui meie kooperatiivina lähme mingisse kogukonda siis me ei ütle, et äh, et me tahame, et te aktsepteeriksite, et need tulegeneraatorid tulevad, vaid me ütleme, et et kui te olete nõus generaatorite ehitamisega, siis äh, saab kogukond ka sellest teatud osa tulust, see raha tuleb teile tagasi ning me kasutame seda jätkusuutliku arengu soodustamiseks ning äh, kohe on laual hoopis teine arutelu kodanikega. me ei räägi enam vastu või poolt olemisest, vaid me haarame inimesed kaasa sellesse üleminekusse ning äh, ning hõlbustame neil arusaamist eh, sellest, miks see üleminek on vajalik. nii et niisugused alt üles algatused, demokraatlikud eh, energiaühingud on, on vajalikud. Nad ei ole lihtsalt algatused, nad ei ole üksikud tarbijad, nad on tõenäoliselt tulevikus domineeriv ettevõtlusvorm siin, kui, kui neile luuakse nišš uuel energia siseturul ning veel üks väike punkt investeeringutega seoses. keegi väljendas muret, et investeeringuid on vaja ikka väga palju. madalmaades näiteks on meil kolmsada viiskümmend miljonit eurot inimestel sääste ning meie, meil kooperatiividel ei ole mingeid probleeme selle raha kasutamiseks, kasutamisega tuulegeneraatorite rajamiseks, näiteks Lõuna-Hollandis praegu üks väike kooperatiiv on algatanud projekti, neil on sada kakskümmend liiget ja nüüd on juba see arv kasvanud kahesajale ning ilma meie abita, me pidime neid alguses aitama, on nad juba saanud kokku sisuliselt erainvestoritelt raha selle projekti arendamiseks, nii et nad ei pidanudki pangast laenu võtma, panga intressid oleksid olnud suuremad, nii et meil on siin valik, et me võime kas siis korjata raha maksudena inimestelt ja suunata nendesse projektidesse või võime aktiveerida kodanikud vahetult osalema nendes projektides ja vahetult äh, panustama raha energia nii-öelda ülemineku, energia, äh, üleminekusse uue energia kasutuselevõtuks. ehk siis me peame kodanikud aktiveerima ja panema nad rahastama neid projekte, kasutama ja kontrollima neid rahavooge ning ka muutma kogu protsessi demokraatlikumaks, nii et meie kodanikena kontrolliksime tõesti neid võrke, kontrolliksime nendes liikuvat energiat ning muudaksime turu turvalisemaks ja julgeole-, ja suuremat julgeolekut pakkuvaks tulevikuks. aitäh, härra Soomel ning nüüd on väga sobiv hetk anda sõna Euroopa Komisjoni esindajale, härra Vestorpile, teil on viis minutit omalt poolt reageerimaks sellele, mida kuulsite. Thank you very much um.... suur tänu. kõigepealt tahaksin tänada raportööri, komisjoni esimeest, ITRE komisjoni üldiselt selle ürituse korraldamise eest, tahaksin tänada nii härra Šefčovitši poolt kui ka meie asepresidendi poolt Semeta poolt, see on väga tähtis teema, energiaturg on üks viiest mõõtmest meie Energialiidu strateegilises raamistikus, mille üle otsustasime veebruarikuus sel aastal. kõik erinevad mõõtmed on omavahel seotud loomulikult ja juba täna rääkisime siin väga tähtsatest erinevatest elementidest äh, energialiidus, äh, energiajulgeolekust. erinevate mõõtmete vahel on, on sidemed ja nende sidemete kallal me peame tööd tegema järgnevatel aastatel. komisjon praegusel hetkel valmistab ette konkreetseid algatusi, mille me raamprogrammiga seoses välja kuulutasime, meil on viisteist erinevat punkti, äh, mis on lisas välja toodud nelikümmend ala algatust järgnevate aastate jooksul, mille abil me tahame saavutada Energialiidu eesmärke. väga paljud neist algatustest on seotud tänaste aruteludega, teen väga lühikese kokkuvõtte, kuid viitan ühele väga tähtsale algatusele, turu disaini algatusele energiaturu jaoks, elektri turu jaoks, see on üks väga oluline eesmärk järgneva kümne aasta jooksul energiaturuga seoses ja komisjon ei, plaanib teatist enne suvepuhkust sel aastal sel teemal. see annab võimaluse Euroopa Parlamendile, aga ka teistel asjaosalistel, huvirühmadel, ka liikmesriikidel omalt poolt äh, oma sõna sekka öelda ettevalmistustöösse sellele algatusele järgneb kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal üksikasjalikum ettepanek sel samal teemal. paljud täna siin käsitletud teemad on väga ajakohased ka selles töös, näiteks kuidas tagada ühiste tootmisvõimekuste ärakasutamine liikmesriikides ja kuidas mitte tekitada tõkkeid liikmesriikide turgude vahel. üks väga oluline osa meie tööst on see, kuidas tagada seda, et tuleviku energiaturg tuleks toime nende väljakutsetega, mis, mida taastuvenergiaallikate kasutuselevõtt meile esitab. jätkame ka ettevalmistustöid selleks, et saavutada kümne protsendi eesmärk elektrivaldkonnas, järgmisel aastal vaatame ka nend-, neid algatusi, kuidas saavutada viieteist protsendi eesmärk, milles lepiti kokku Äh, eelmise aasta oktoobris kahe tuhande kolmekümnendat aastat silmas pidades, selle aasta lõpus esitame veel uue ettepaneku gaasivarustuskindluse kohta. selles algatuses vaatame, kuidas me saame paremini teha piirkondlikul tasandil koostööd liikmesriikide vahel. ma arvan, et ka tänase kuulamise käigus viidati siin sellele, seda mainis endine Leedu peaminister piirkondlik koostöö pakub liikmesriikidele suurt huvi ja mitteametliku energianõukogu käigus räägiti just nimelt sellest teemast paar päeva tagasi ja paistab, et kõik osapooled saavad aru, et see on üha olulisem verstapost energiasüsteemide lõimimise teel. sooviksin veel kord teid tänada selle kasuliku mõttevahetuse eest komisjon ootab rõõmuga edasist koostööd Euroopa Parlamendiga selles, selle teema vallas. aitäh! suur tänu! Back into the role of the uh, raportöör. ja nüüd ma siin jällegi täidan uh, raportööri kohuseid ja võtan selle kohtumise kokku, härra Kubilius kirjeldas meile, kuidas üks riik suutis vähendada oma sõltuvust monopolistlikust uh, energiapakkujast, te rõhutasite ka oma sõnavõtus, et liikmesriikide algatused on kiiremad, kuid härra Kubilius mainis ka, et Euroopal peaksid olema suuremad volitused. proua Kempfert tõi meile, tegi meile ülevaate prioriteetide nimekirjast ning ka tema on, soovis näha suuremat solidaarsust Euroopa riikide vahel, härra Tšentsa sõnavõtt oli äärmiselt emotsionaalne, oma sõnavõtus rõhutas ta, kui oluline on eh, elektriturg meie tööstuse süsinikdioksiidist vabaks muutmise protsessis ning rõhutas, et on vaja tehnoloogilisi eh, ja ka regulatiivseid muutusi. samuti nõudis tema suuremat eh, energiapoliitika lõimimist. härra Kari Hiedanen keskendus meie siseturule ning rõhutas, et siseturg on tõelise energialiidu alustalaks. ta toonitas, et meil on vaja suuremat paindlikkust ning tõi näiteid selle kohta, kuidas seda paindlikkust saavutada. härra Soomer rääkis, kuidas väga loominguliselt energia üleminekust saab energia demokraatia ka tema rõhutas, et on vaja sotsiaalset heakskiitu meie tegevusele ning et Euroopa kodanikel on väga tähtis roll. Euroopa Komisjoni esindaja härra Vestšov rääkis erinevatest tegevustest viieteistkümnest Euroopa Komisjoni ja tegevuskava punktist selles valdkonnas. tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid Euroopa Parlamendi ja meie ITRE komisjoni nimel. kas keegi soovib meie komisjonis veel muude küsimuste all midagi arutada, paistab, et ei, siis meie komisjoni järgmised koosolekud leiavad aset meie esimehe härra Puuseki juhtimisel kuuendal mail kella üheksast kaksteist kolmekümneni ja kella viieteistkümnest kaheksateist kolmekümneni ja seitsmendal mail kella üheksast kuni kaksteist kolmekümneni. ja kella viieteistkümnest kuni kaheksateist kolmekümneni Brüsselis ja koosolek on nüüd lõppenud, suur aitäh!